teemal Kosovo integreerumine Euroopaga. kõigepealt annan sõna uuesti minister Kündersile, palun. Eh, suur aitäh, lugupeetud eh, saadikud, daamid ja härrad, ma tahaksin esmalt eh, tervitada teie nõusolekud assotsieerumis- stabiliseerumisleppele Kosovoga. nüüd nõukogus me töötame selle nimel, et leping äh, võiks jõustuda niivõrd kiirelt kui võimalik. Äh, assotsieerumise ning äh, stabiliseerumiskokkuleppega e-, esimene kõikehõlmav kokkulepe Euroopa Liidu ja Kosovo vahel on selgeks tugevaks äh, märguandeks Kosovole tema tuleviku kohta. väga palju sõltub sellest, kuidas seda hakatakse ellu rakendama. Kosovo inimesed peavad teadma, et nad äh, saavad konkreetset tulu sellest kokkuleppest ja seda juhul, kui viiakse läbi mm, sügavaid reforme. seega tuleb pühenduda äh, kokkuleppe ellurakendamisele, tuleks parandada õigusriiki, kohtusüsteemi sõltumatust. Kosovol on samuti vaja äh, Äh, tugevamat võitlust korruptsiooni organiseeritud kuritegevuse vastu, mis mõlemad on tõsised probleemid ning äh, olulistes kohtuasjades on neil vaja samuti edasi liikuda. meie meelest on vaja Kosovos veel Äh, hulga probleeme lahendada, muuhulgas vägivalla äh, probleeme, me leiame, et on vaja leida lahendus läbi poliitilise dialoogi ning toetada Kosovot läbi meie reformiagenda. see tähendab seda, et kokku peavad tulema kõik poliitilised äh, tegijad Kosovos ning edasi liikuma. poliitiline stabiilsus on oluliseks osaks selleks, et sellest, et tugevdada Euroopa Liidu äh, lähenemist, assotsieerumine ja stabiliseerumine, eriti stabiliseerumine siinkohal tähendavad seda, et liigutaks normaliseerumise poole suhetesse Serbiaga, nagu me ka oma eelmises arutelus ütlesime. väl-, kui stabiliseerumist täielikult ei saavutata, siis on raske edasi ka assotsieerumisega liikuda. me oleme näinud palju julgustavaid arenguid äh, Belgradis, äh, Belgradi-Pristina dialoogi raames eelmisel aastal nii olulisi edusamme, me teame, et poliitiliselt pole see alati kerge. see on poliitiliselt endiselt äärmiselt tundlik teema ja vastuoluline teema ning ma arvan, et Kosovo peab nüüd kiirelt hakkama oma, oma osa ellu rakendama kokkuleppest hoolimata siseriiklikest raskustest. siinkohal annab mulle julgust eelmise aas-, eh, nädala kohtumine Mustafa Kustitši vahel äh, see näitab, et mõlemal riik liiguvad, mõlemad riigid edasi. meie jälgime igastahes arenguid tähelepanelikult, toetame endiselt Kosovot ja paneme erilist rõhku eh, sotsiaalmajandusreformide läbiviimisele. Eh, pakume tehnilist ja finantsabi ning eh, me leiame, et peamiseks mureks praegu Kosovo rahvale on töökohtade loomine. tahaksin lisada paar sõna veel viisa liberaliseerimise kohta, see on top äh, prioriteet Kosovo jaoks. komisjoni hiljutine raport näitab, et Kosovo on edasi liikumas kõikides valdkondades, mis puudutavad äh, teekaarti. samas on kaheksa nõuet, mis peab täitma neljas olulises äh, valdkonnas, mis on võtmetähtsusega nüüd on esmatähtis Kosovo jaoks neis valdkondades just edasi töötada. kui need kriteeriumid on täidetud, siis nõukogu tuleb selle teema juurde tagasi. ning lõpetuseks tahaksin toonitada veel ka EOLEX-i olulist rolli, mis äh, õigusriigi tugevdamisel ning reformide läbiviimisel Kosovos, aitäh! suur aitäh, härra minister! ja nüüd härra Haan palun, härra volinik. lugupeetud president, lugupeetud minister, daamid ja härrad. ainult kaks nädalat tagasi olin ma siin koja ees ja tänasin teid eh, toetuse eest Euroopa Liidu Kosovo suhete arengutele ja selle eest, et toetasid stabiliseerumis- ja assotsieerumislepingut, mida me rääkisime läbi Kosovoga tahaksin äh, tänada Välisasjade komisjoni ja raportööri Ulrike Lunatšeki äh, nende toetuse eest. Äh, selle koja suur toetus kahekümne esimesel jaanuaril lepingule, seda tervitati Pristinas väga soojalt ning hiljem selle kuu jooksul tule, kiidetakse see heaks ning Pristinale meenutas see seda, et me toetame Kosovot siin kojas mina ootan lepingu jõustumist eh, aprillis või ma-, mais. kokkuleppe ellurakendamine mitte ainult ei eh, süvenda meie poliitilisi suhteid, vaid samuti eh, võimaldab luua ettearvatavama ettevõtluskeskkonnale ja loob töökohti ning majanduskasvu. ma loodan, et Kosovo poliitilised liidrid kasutavad võimalust ning istuvad nüüd laua ümber ja arutavad omavahel erimeelsusi ning üritavad leida lahendust poliitilisele tupikule. poliitiline tupik Pristinas on liiga pikalt kestnud ning on endaga kaasa toonud palju kahju, on tagumine aeg, et tehtaks lõpp vägivallale ning asutaks edasi töötama. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta raport Kosovo kohta kinnitab, et Kosovol on vaja läbi viia struktuurireforme äh, ning äh, majandusreform ja töötus on äh, vastuvõetamatult kõrgel tasandil ning majanduse areng ei ole samuti piisav. on vaja tulemusi samuti organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastases võitluses, sama kehtib samuti äh, justiitssüsteemi sõltumatuse ja suutlikkuse kohta. edusammud nendes valdkondades peaksid Kosovo rahvale pakkuma Äh, võimalust näha paremat tulevikku. nagu äh, kokkuleppes öeldud, äh, me pöörame suurt tähelepanu Kosovo suhete normaliseerimisele Serbiaga. Kosovol on vaja ellu viia kokkulepe, milleni on jõutud ning töötada ka tulevaste lepingute nimel edasi. Kosovo peab samuti tagama et erikojad muutuksid võimalikult kiirelt eh, toimivateks ning koostöö siin on olulise määrav nii rahvusvahelisel tasandil eh, kui riigis endas ning samuti võttes arvesse Euroopa Liidu tulevikku. samuti Kosovo peab jätkama tööd õigusriigiga, selleks eh, ka mandaadi täitmisel, see on õiguslik kohustus, mis tuleneb otseselt, otseselt, otseselt lepingust komisjon mm, oma raportis detsembris viisaküsimustes täheldas edusamme, kuid samuti jõuti järeldusele, et kaheksa nõuet on vaja veel täita, enne kui on võimalik edasi minna ettepanekuga. Kosovos tehakse kõvasti tööd selle nimel ja seega ma loodan, et eh, peatselt eh, nii kaugele ka jõutakse ja et me saame koostada positiivse raporti. tahaksin veel kord tänada kõiki teid teie toetuse eest ja ma ootan, ootan arutelu. suur aitäh, härra Marias ütles meile, et tekkis tehniline probleem kreekakeelse tõlkega ma loodan, et selle probleemi saame lahendada, vastasel juhul me peame tehnikud kohale kutsuma. aga võib-olla oli probleem lihtsalt äh, ümberlülitamises. proua Lunatšek, palun, kes on raporti autor? suur aitäh, lugupeetud volinik, ministrid, minister, kolleegid. Kosovo on noorim Euroopa riik äh, kahe eh, nädala pärast eh, kaks, kaheksa aastat tagasi kuulutati riik iseseisvaks pärast pikka sõda ja paljud noored, paljud ka vanemad eh, soovivad, et sellest riigist saaks Euroopa Liidu liikmesriik, täisväärtuslik Euroopa kogukonna liige. tegemist on väga Euroopa meelse elanikkonnaga seal ja nagu volinik ütles ja samuti minister ütles, stabiliseerumise assotsieerumisleping ju hääletati ja kiideti heaks siin alles kaks nädalat tagasi, see jõustub väga peatselt. samuti on saavutatud äh, tulemusi dialoogis Kosovo ja Serbia vahel, sellest veel ei piisa, aga äh, kui asjad lähevad hästi, siis Kosovo saab varsti ka oma telefonikoodi. Äh, seda veel ei ole, nii et parlament on toetanud Kosovot iseseisvuse algusest peale, me peame nüüd edasi liikuma ja seda koos komisjoni ning nõukoguga. sellepärast, et seda riiki ei ole veel ka täielikult tunnustanud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, viis tükki veel endiselt äh, blokeerivad seda ja seetõttu ei saa äh, Kosovo Europoli äh, liikmeks näiteks ja me näeme, et levib äh, kuritegevuse, samuti Eurovisioonil ei saanud osaleda ja UEFA-s. nii et me näeme, et väga palju on veel vaja ära teha, aga eelkõige just viisa liberaliseerimine, nagu ka öeldud. sest et praegu on tekkinud neil tunne, et nad on luku taga, kujutage ette, elate väikeses riigis kõikjal eh, ümberringsetes riikides saavad kodanikud vabalt reisida külastada kenasid kohti Euroopa Liidus, aga teie mitte, olgugi et teie vanemad ja vanavanemad Jugoslaaviast äh, üle kahekümne viie aasta tagasi seda teha said. nii et see on miski, äh, mida tuleb parandada. Kosovo peab palju veel ära tegema, kuid samuti komisjon ning äh, pöördun äh, nii komisjoni kui nõukogu äh, presidendi poole. niipea kui Kosovo edasi liigub, andke roheline tuli ning andke võimalus Kosovo elanikele vabalt reisida. nüüd siseriikliku kriisi juurde tulles Kosovos. eelmisel nädalal olime Kosovo assambleest esindajad ja ma olen korduvalt nüüd opositsiooni poole poolt ütelnud, ärge blokeerige äh, assamblee tööd, äh, ärge kasutage äh, vägivalda, olen kutsunud neid üles olema rahumeelsed ja samuti olen kutsunud neid üles presidendi üleskutsele vastama, tulema dialoogi laua taha ja üritama leida lahendust siseriiklikule kriisile. nüüd, mis puudutab Kosovo-Serbia kokkuleppe ellurakendamist, paar lauset veel siis siin on oluline seda ellu rakendada, jah, kuid samuti tuleb seda teha äh, koostöös Serbia äh, omavalitsustega ning äh, Kosovo kohtuga. konstitutsionaalne kohus on osaks Kosovo riigist, tegemist on praktilise küljega, kui leping on üldisem raamistik kokkuvõtteks väga palju detaile on raportis, kõike mainida ei jõua, aga tahaksin tänada kõiki variraportile hea koostöö eest ja loodan, et see koda toetab Kosovot tema teel Euroopa poole, nagu on seda ka varasematel aastatel tehtud, aitäh. ma tänan ja järgmine on härra Adaktusson poolteiseks minutiks jah, president, komisjoni eduaruanne ilmus väga tähtsal ajal Kosovo jaoks. parlament just positiivselt hääletas stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu üle. tegemist on lepinguga, mis eh, ei ole ainult tähtis majanduse jaoks, vaid Kosovo integratsiooni jaoks Euroopa Liitu. vaatamata sellele öö, eh, uuele sammule sellele sammule tuleb uusi sammegi astuda, kõigepealt viisanõude kaotamine. jah, loodetavasti komisjon leiab, et tingimused on täidetud ja seda võimalikult peatselt. mitte ainult äh, ei oleks selline samm tähtsaks signaaliks Kosovo elanikele, et äh, Kosovo Euroopa meelsus annab ka tulemusi. teiseks äh, Serbia vähemusega eh, kohalike omavalitsuste liidu loomine on üks kõige pakilisemaid küsimusi. ja selle sammu edukas lõpuleviimine tähendab, et astutakse uusi sammi, samme suhete normaliseerimisel Serbiaga ning eh, naasetakse konstruktiivsete eh, suhete juurde opositsiooni ja valitsuse vahel Pristinas. jah, see Äh, resolutsioon, mida me täna arutame, on väga hästi proua Lunatšekil koostatud ja kajastab parlamendi seisukohta, et toetamaks Kosovo rahvast nende teel Euroopa Liidu poole, Rahvapartei hääletab resolutsiooni poolt lõpphääletusel no.. Uh, järgmine härra Panseri. suur aitäh ja ma tahaksin tänada ka head kolleegi Lunatšeki tehtud töö eest. raport Kosovo edusammude kohta annab, annab hea pildi praegusest üleminekuajast, nagu öeldud, on oluline äh, Euroopa Parlamendi poolne heakskiit stabiliseerumis- ja assotsieerumislepingule ning sellega kinnitati üle Kosovo Euroopa Liidu perspektiiv on vaja, et täidetaks Kosovos kõik tingimused selleks, et saadetakse liikuda edasi Euroopa Liidu poole. Lunatšeki raportis antakse hea ülevaade sellest, mida on vaja teha. on vaja normaliseerida suhted Serbiaga ning kiiremini välja töötada reformipoliitika. avaliku halduse reformimine on oluline aga praegune poliitiline olukord on üha murettekitavam. peamised äh, äh, majandusprobleemid tulevad kehvast konkurentsivõimest, äh, majanduslangusest ning kõrgest töötuse tasemest, mis takistavad riigil areneda ja riigi majandusel kasvada tuleb käsitleda väga tõsiselt ka õigusriigi küsimust, võitlust kuritegevuse ja korruptsiooni vastu kõigis neis punktides ootame me edasiminekuid. me peame olema teadlikud sellest, et need on hädavajalikud tingimused selleks, et anda positiivset lootust Kosovole. selleks tuleb teha lõpp ka äh, viimase aja vägivallale. tuleb üle saada tekkinud raskustest, kuid ja seda ka selleks, et need riigid, kes veel ei ole tunnustanud Kosovot, saaksid seda teha. ma tänan ja järgmine on härra Džambatski pooleteiseks minutiks. ma tänan, volinik eh, raportöör Lunatšek, kallid kolleegid, ma tahan tänada kõigepealt raportööri tubli töö eest resolutsiooniga ja äh, ka panuse eest Kosovo lähendamisse Euroopa Liidule. jah, tänan ka variraportööre lõppteksti koostamise eest. ma olen väga rahul selle tekstiga, see kajastab palju Kosovo probleeme ja pakub välja konstruktiivseid lahendusi. rahvusvähemuste teemadki käsitletakse ja me pöördume Kosovo poole, et nad näeksid veelgi rohkem vaeva ja kaitseksid Koraani ja Bulgaaria äh, rahvusest elanike huve. E, me rääkisime sellest Kosovo delegatsiooniga ka, aga on üks asi, mida ma ei saa toetada. viisanõude kaotamine Kosovoga. mina ise ja ECR leiame, et e, viisarežiimi ei saa enneaegselt kaotada, enne kui riik on täitnud kõik oma kohustused. ärgem unustagem et Balkani kau-, kau-, Balk-, Kosovolt, Bosnia-Hertsegoviinast tulevad paljud ISISe võitlejad. ja Kosovo peab näitama, et ta tõesti edasi liigub ka võitluses korruptsiooni organiseeritud kuritegevuse vastu. sellepärast meie fraktsioon palub osade kaupa hääletamist viisanõude kaotamise üle, nagu ma proua Lunatšekile ka ütlesin aga ma usume, et resolutsioon läheb läbi suure enamusega. suur tänu, äh, proua Vautmans. ma tänan. jah, on riike, kes soovivad lahkuda Euroopa Liidus ja on teisi, kes näevad vaeva, et liituda Euroopa Liiduga, see on tõesti suurepärane maailm, milles me elame. ja ma tahan meie raportööri äh, Eh, proua Ulrike Lunatšeki tänada, meil oli tubli koostöö teiega ja teiste kolleegidega ja tulemus võtab arvesse ka viimaseid arenguid. kahekümne seitsmendal jaanuaril mõlemad eh, osapooled läbirääkimise tulemusena suutsid veelgi rohkem läheneda ja selle kohta me teeksime muudatusettepaneku. ja täna meil võtame vastu tähtsa resolutsiooni mõned kuud pärast seda, kui stabiliseerimise assotsiatsioonileping äh, allkirjastati. ja nüüd äh, viisteist aastat tagasi öö, äh, toimunu on nüüd saanud loogilise jätku. Kosovo on tõesti vaeva näinud ja Äh, nad on taganud ka äh, sugupoolte võrdsuse oma riigis, mida ei saa meie komisjoni kohta öelda, aga samas korruptsioonivastane võitlus ja pressivabadus on endiselt puudulikud. jah öeldi, et liiga paaniliselt reageeritakse pagulaste küsimuses, aga pagulaslapsed ilma vanemateta äh, kümme tuhat neist on lihtsalt kuhugi ära kadunud ja karta on, et sattunud eh, inimkaubitsejate küünte vahele. Eh, Kosovo on meie partner ja me peame teda siin aitama ja eh, kui kõik kriteeriumid on täidetud, tuleks ka viisarežiim kaotada, mis tähendab, et me peame seda edasi arutama. ja ma tänan ja järgmine on härra Koso Permoi. suur tänu, härra, proua president, me räägime nüüd jällegi siin sellist Euroopa Liidu liigse integreerumise mulli, mullist ja me näeme, mis on juhtunud NATO pommide tagajärjel ja mida kõike toitis ähm, Albaania maffia, rünnates lihtsalt rahvast ja pagulasi endine minister Tani, keda on süüdistatud äh, nii mm, siseorganite kui ka narkootikumidega kui ka relvakaubanduses. nii et kas need kuritegu, nende kuritegude eest tuuakse inimesed ikkagi kohtu ette, Kosovo ei äh, kuulu äh, NATO-sse, tähendab rahvast, vabandust, ÜRO-sse ning ei ole neid vastu võetud ka mujale Euroopa Liit peaks toetama seda, et jõutaks poliitilisele kokkuleppele ja mitte siin nüüd ehitada üles mingisugune riik, mis näeb rohkem välja nagu lennuki emalaev Ameerika Ühendriikidele kui midagi muud. ma tänan, härra Martin. Kosovo jest rütse Serbia und ich wundere mich. jah, me rääkisime Serbiast ja nüüd Kosovot ja me räägime Kosovo integratsioonist Euroopasse, kas ei oleks parem äh, arutada kogu Serbia äh, integratsiooni Euroopa Liiduga, sest Kosovo on ju provints Serbia südames ja Serbia enamus seal on vähemuseks. Äh, moslemi enamus Kosovos kui nad saavad legitiimse õiguse tunnustusele, siis teised tahavad järgida neid. tähtis on, et Serbia identiteedi hävitamine selles piirkonnas on kurb tõsiasi. ja hiljuti toimus Tšetšaani kloostris, taheti toime panna rünnakut ja see saati ära hoida, toimepanijateks olid, kavandajateks olid salafistid. nii et Balkanil on ka mm, järelkasv äh, terroristidele, mis ei ole meile vastuvõetav. järgmine on härra Sinadinos üheks minutiks. näib absurdne see, et me räägime Kosovo soovist ühineda Euroopa Liiduga äh, jah, see, mida me väljendame siin, me räägime, et see on äh, integreerumine küll, kasutame seda sõna, aga see kõik on kapitalistide huvides. me kuulsime Edil Raamat Albaania peaministrit, kes väga selgelt ütles, et Albaania vähemustki ei kohelda õigesti, et õhutatakse viha ja Euroopa Liidu liikmesriigid peavad ikka mõistma, millest me siin räägime. lõpetagem see jamps ja ärge laske neid ühineda Euroopa Liiduga. suur tänu. me oleme fraktsioonide nimel esinejate nimekirjaga ühele poole saanud ja nüüd ma annan järgmisena sõna härra McAllisterile pooleteiseks minutiks. lugupeetud president, kallid kolleegid Eh, Thessaloniki eh, ülemkogus aastast kaks tuhat kolm eh, on selge Euroopa perspektiiv Balkani riikidel olemas ja stabiliseerimise assotsiatsiooni leping Euroopa Liidu ja Kosovo vahel on selle väljendus. kaks nädalat tagasi ratifitseeris sellega parlament ja äh, paraku aga viimasel nädalal see pilt, mis jõudis Kosovost massimeediasse, pisargaas ja maskid eh, parlamendihoone ees, see e-, e-, ei ole demokraatia. Eh, jah, valitsus ja opositsioon peavad istuma maha ühe laua taha ja eh, arutama läbi selle riigi poliitilise kursi läbirääkimised Serbiaga. mõlemad peaministrid eh, Issa Mustafa ja Aleksander Vutšitš tõesti pälvivad minu austuse nende saavutuste eest, ajaloolise saavutuse eest, mis nad on eh, toonud. Eh, see ei olnud sugugi lihtne. nüüd on tähtis kokkulepitu kiiresti ellu viia ja mm, ka suursaadikule, kes siin kohal on, minu suur tänu ja suur tänu ka meie raportöörile kes selle resolutsiooni koostas. härra McAllister, kas te härra Sani sinise kaarti küsimusele olete valmis vastama? palun, härra Sani. suur tänu. kallid kolleegid me oleme käsitlenud tervet rida riike, kes tahavad liituda Euroopa Liiduga ja Kosovo puhul me ütleme ka, et mida nad peavad ära tegema. aga kas ka meil on äkki vaja kodutööd teha, viis liikmesriiki ei ole ju Kosovot tunnustanud sõltumatu riigina meilt. on selge, et Eh, kõik kuus Balkani riiki omavad väljavaadet saada Euroopa Liidu liikmesriigiks, selles lepiti kokku aastal kaks tuhat kolm ja nad kõik liiguvad kuuekesi Euroopa Liidu suunal, ehkki tempo on neil erinev. ja Kosovo tunnustamise küsimus on midagi, mida iga riik peab ise otsustama. kolm, kakskümmend kolm liikmesriiki on tunnustanud, kaks, viis ei ole mina tulen Saksamaalt ja meie oleme tunnustanud. härra Pikula. čestitam kolegici Lunacek na izvješću jer cjelovito prikazuje prilike na Kosovu suur aitäh proua Lunatšekile raporti eest, sest et see teeb ülevaate sellest, mis toimub Kosovos ja millised on olnud viimaste aastate arengutest. kokkuleppele allakirjutamine on väga oluline, hiljuti ratifitseeriti see siin ka Euroopa Parlamendis, kuid küsimus on ikkagi selles, kas Kosovo on pühendunud Euroopa Liidu poole liikumisele, meie koostöö peab tuginema sellele, et kaasatakse kõik erinevad poliitilised jõud, hetkel see veel nii ei ole me oleme näinud, et ähm, parlamendi opositsiooni tegevust takistatakse, kuid äh, põhimõtteliselt ei ole tegemist riigiga, kes vääriks ikkagi äh, liitumist Euroopa Liiduga, näiteks kui me vaatame ka opositsioonierakonna esimehe äh, kinnipidamist ja muidki juhtumeid, nii et meil on vaja kindlasti suuremat koostööd Euroopa Liitu puudutavate küsimuste all, kindlasti eelmine aasta äh, ellu viidud kohtuasutuste reform on positiivne, kuid samal ajal on väga suur tööpuudus, sealhulgas noorte hulgas ning samuti meediakanalitega on suuri probleeme. tuleb võidelda ka terrorismi vastu ning radikaliseerumise vastu, üsnagi vähendada Kosovost pärit ebaseaduslike immigrantide hulka Euroopa Liidust ning võlts varjupaiga taotlejate hulka igal juhul ma tahaksin õnnitleda Kosovot edasimineku eest suhetes Serbias, kuid paraku ei ole samasugust lähenemist võetud UNESCO-ga liitumise küsimuses. kindlasti oleks soovitav, et kodanikke rohkem kaasata, see aitaks töötada või luua tõelise mitmerahvuselise ühiskonna Kosovos, kus peetaks kinni ka vähemusrahvuste õigustest, nii et kindlasti on Kosovos väga vaja palju reforme, see oleks Euroopa Liidu vaimus ja siis on viimane aeg, et kõik liikmesriigid toetaksid ka kõige nooremat Euroopa riiki üleüldse. suur aitäh ja nüüd on sõna härra Ujastovskil, palun üheks minutiks. Myślę, że Eh, ma tänan, kallid kolleegid, ma usun, et eh, minister Kunders eh, väga lühidalt, aga samas väga tuumakalt rääkis sellest, mida peab tegema veel ära Euroopa Liit ja Kosovo ka. jah, on vaja jätkata reformide protsessiga ja nõuda, et toimuksid sellised reformid, mis toovad Kosovo elanikud lähemale Euroopa Liidule. jah, võib-olla äh, raport pidanuks olema kontsentreeritum ja koondama tähelepanu kõige olulisema, nimelt demokraatlike riigistruktuuride väljaarendamisele, äh, justiitssüsteemi sõltumatusele, korruptsiooni ja terrorismi vastu võitlemisele ja liiga palju ideoloogilisi aktsente on praegu selles tekstis. mõnikord on vähem, kui tekst on napim. Eh, nagu kolleeg eh, Tšambanski ütles, eh, minagi oleks viisanõude kaotamisega pisut ettevaatlikum. härra Raadus, suur aitäh teile, proua president, lugupeetud härra volinik, härra minister, proua raportöör, sõda lõppes umbes viisteist aastat tagasi ja ma rõhutan seda lihtsalt sellepärast, et äh, kohtades, kus on hiljuti olnud sõda, on väga raske demokratiseerumisprotsessi lõpule viia ja on raske ka normaliseerida suhteid naaberriikidega. Kosovo on väga oluline äh, tegur suhete normaliseerumises Serbiaga, isegi võtmetähendusega Balkanil huvitab meid eelkõige loomulikult stabiilsuse saavutamine ning heanaaberlikud suhted ja seega kindlasti ma tervitan seda, mis Kosovos tehtud on, see panustav Kosovo demokratiseerumisse. nüüd viis liikmesriiki Euroopa Liidus ei ole veel tunnistanud Kosovo iseseisvust ja ei ole liberaliseerinud ka viisarežiimi. seda tehes kindlasti normaliseeruks olukord Kosovos tuletan meelde, et Kosovo opositsioon oli esindatud ka siis, kui hiljuti Kosovo külastas ähm, Ahvetit. proua Pilde, palun. suur tänu, samal ajal kui Euroopa Liit siin tükkhaaval laiali laguneb, tööhõive, julgeolek, majandus, rahumeelne kooselamine ja nii edasi, siis te endiselt arvate, et saab liituda Euroopa Liiduga üks territoriaalne üksus, ähm, mis ei anna üldse märku sellest, et oleks kuidagi võimalik integreeruda Euroopa Liiduga. Kosovo ei ole ähm, kõikide liik-, kõikide ÜRO liikmete poolt äh, tunnustatud kui iseseisev riik, sinna alla käivad ka viis Euroopa Liidu liikmesriiki. Äh, ja kaheteistkümnendal novembril kaks tuhat viisteist viiskümmend UNESCO liiget keeldusid sellest, et anna anda UNESCO äh, liikmesus Kosovole, nii et kas te siis saaksite nüüd selgitada Kosovo serblastele äh, seda kõike, kes olid ju kahe tuhande nelja, üheksakümne kaheksandast aastast kahe tuhande neljanda, neljanda aastani verevalamise ohvrid, tohutu hulk neist pidi põgenema ja kas te siis saaksite näidata, millised on nüüd siis need toredad e eelised, mis on seal ortodoksi ja äh, kristlastest vähemustele äh, me teame, et on rünnatud ka kloostrit ja seda kasutatakse tõesti äh, sõjapidamise vahendina. nii et millised on siis positiivsed mõjud sellel, et integreerida Euroopasse piirkond, kus läbi käib igasugune ebaseaduslik kaubandus nüüd äh, jah, kogu austuse juures, kui ikkagi maja põleb, siis ei tegele mitte sellega, et äh, harime siin aeda, nii et ma eeldan, et te ikkagi olete oma ülesannete kõrgusel ning äh, kõnelejad katkestati. proua Pilde, teile on härra Jakovtšitšilt äh, sinise kaardi küsimus, kas te olete sellega nõus? jah, hästi, sel juhul härra Jakovtšitš, palun, teil on sõna proua Pilde, ma tahaksin teada, et kas ähm, teie arvates või vähemasti on minu arvates ähm, olukord selline, et kas ei oleks siis äh, soovitatav Balkanis ikkagi, Balkani riikides ajada realistlikku poliitikat, mille eesmärk on äh, rahu saavutamine, selle asemel, et siin ähm, jällegi lõkkele puhuda neid äh, mineviku konflikte nii et ei ole mõtet siin sellist sõjaretoorikat pidada, see küll rahu tagamisse kuidagi ei aita. jah, loomulikult ma olen nõus, et äh, hea on see, et need kaks riiki omavahel suhtlevad, aga Euroopa Liiduski on meil endil raske äh, siin äh, heanaaberlikke suhteid hoida, nii et ma ei tea, miks me siis süüdistame kohe kõiki teisi, kes ei ole suutnud päris rahumeelselt omavahel suhelda järgmisena palun härra Kukan, poolteist minutit. suur tänu, proua president, ma tervitan resolutsiooni Kosovo kohta ja tahaksin tänada raportööri. leping toob uue mõõtme Euroopa Liidu ja Kosovo vahelistesse suhetesse ja ma julgustaksin Kosovot positiivselt ära kasutama seda lepingut ning seda täielikult ellu rakendama. raport tervitab edasiminekut Kosovos mitmetes eri valdkondades, kuid siiski peame me rohkem tähelepanu pöörama demokraatlike institutsioonide olukorrale ning probleemidele, mis on seotud õigusriigi põhimõtetega, kohtuasutustega, korruptsiooniga, sest et just nimelt need on ju integreerumisprotsessi tuumaks tundub, et need teemad on äh, raportis kuidagi kõrvale jäetud, äh, eriti näiteks teatud projektide järk-järgulist ärakaotamist. oluline on see, et Kosovot kaasata Euroopa Liidu projektidesse, kohelda teda võrdväärsena ähm, ja ma ei räägi siin mitte ainult viisa liberaliseerimisest, äh, vaid ka näiteks piirkondlikes organisatsioonides soodustada nende osalemist ja äh, üks oluline punkt ikkagi, mida raportöör ütles oma sissejuhatuses, kogu austuse juures ma ei saa kuidagi eh, nõustuda sellega, mida te ütlesite, mis puudutab lepingute ellurakendamist. me oleme Serbiale öelnud, et rakendage kõike ellu ilma igasuguste järeleandmisteta, aga samal ajal ütleme Kosovole, et ei, ei, ärge tehke midagi, oodake, oodake konstitutsioonikohtu otsus ära, nii et sellise topeltstandardid ja ma ei saa sellega nõustuda suur aitäh teile, härra Kukan. nüüd äh, see viimane märkus oli jah, siin äh, selge väljakutse proua Lunatšekile, kes soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus? jaa, hästi, palun. proua Lunatšek, palun. suur aitäh, Eduard kallis kolleeg, ma tõesti hindan seda, et teha sinuga koostööd ka Kosovo küsimuses, kuigi jah, ma tean, et sinu liikmesriik ei tunnista Kosovo iseseisvust, kuid sa oled olnud väga koostöövalmis. nüüd oma raportis ma nõuan muud kui Kosovolt kui Serbiast, siis ei ole tõsi, loomulikult Kosovo peab samuti kõike ellu rakendama, aga näiteks kui me vaatame, mis toimub konstitutsioonikohtuga, siis nad ei saa seda teha vastavalt kokkuleppele, mis saavutati augustis, augusti kahekümne viiendal kuupäeval, nii et eh, sellest ma räägin. jah, kas ma võiks teid paluda, selgitage mulle, äh, härra koosoleku juhataja, et äh, kui äh, annate raportöörile poolteist minutit rohkem sõnaaega juba raporti tutvustamiseks, siis vähemasti sinise kaardi küsimuse eh, jaoks ei tohiks küll seda teha. me peame olema solidaarsed ja kõik peavad ajast kinni pidama, sest muidu teistele ei jäägi aega. kallis kolleeg mulle tundub, et mind justkui noomitakse selle eest, kuidas ma täiskogu juhatan ja iga kord läheb samamoodi siis, kui nüüd äh, inimesele antakse sinise kaardi küsimuse võimalus, siis kas ta esitab ühe küsimuse kolmekümne sekundi jooksul. sinine kaart on ikkagi selleks äh, et esitada küsimus, kuid samas võib sellega ka avaldada ju arvamust, nii et suur aitäh ja proua Ward, palun, üks minut. mina tervitan kolleeg Ulrike Lunatšeki soovitust, mis puudutab lepingu sõlmimist, mis ei soodusta ainult poliitilist dialoogi ja ei soodusta uusi koostööviise, vaid see võimaldab ka eh, tihendada suhteid inimeste vahel. kodanikuühiskonna esindajad tuleb kindlasti kaasata rakendusprotsessi ja kodanikke tuleb eh, informeerida täiesti läbipaistvalt tervest protsessist, sest et inimesed on ju ikkagi ise osa eh, sellest protsessist, kui me vaatame näiteks Serbia sõjajõudude ja paramilitaarsete jõudude seksuaalsest vägivallast äh, Kosovo laste vastu, edasi meil on siin veel massihaudade küsimus, mis tuleb lahendada, et rohkem tuleb keskenduda kodanikuühiskonnale selleks, et võimaldada kultuurialast suhtlemist omavahel, on ju algatused, mis äh, tooksid kokku Kosovo kodanike, Euroopa Liidu kodanike, eriti ma räägin siin noortest inimestest sest et nemad on need, kes ähm, tulevikus peavad seda dialoogi ka edaspidi pidama, sest uued põl-, noored põlvkondad on ju üles kasvanud juba Euroopa vaimus ja me ei tohi neid alt vedada. suur aitäh ja järgmisena on sõna palun härra Kjutšukil üheks minutiks. proua president, kallid kolleegid, Kosovo on kõige noorem Euroopa demokraatlik riik ja me peame väga ettevaatlikult arutama Kosovo väljavaateid Euroopa Liidu suhtes, me peame tunnustama seda, mida on teinud Kosovo valitsus seadusi vastu võttes ning ühtlasi ka tunnustama neid nende konstruktiivses lähenemises Serbiaga suheldes just nimelt sellist soovi muutuda ongi meil vaja selleks, et assotsieerimise stabiliseerimislepingu saaks sõlmida Euroopa Liiduga, mis toob kaasa positiivseid mõjusid ka riigi majandusele. kindlasti on Kosovo valmis leidma lahendused sõnavabaduse osas, korruptsioonivastases võitluses, õigusriigi põhimõtete järgmises ja ka selles, et kodanikuühiskonda hetkel protsessidesse eriti ei kaasata kõik, mis Kosovos toimub, on väga oluline Balkani riikidele laiemalt, Euroopa Liidule samuti, tuleks vaadata, mis toimub nendes riikides, kes ei ole veel tunnistanud Kosovo iseseisvust, Lääne-Balkani riikide integreerumine Euroopa Liiduga on ju ainus garantii stabiilsuseks, härra Plenkovitš, palun üks. suur tänu, proua president, härra minister, härra volinik, eelkõige tahaksin ma tänada kolleeg Lunatšeki tema kvaliteetse töö eest ähm, raportit välja töötades, äh, see kindlasti peab julgustama Kosovot edasi liikuma suunal Euroopa ja seda toetab ka Horvaatia äh, valitsus. kahju on sellest, et Kosovo ei ole äh, liitunud UNESCO-ga ja tõesti on toimunud edasiminek Serbiaga, kuid ellu tuleb rakendada kõik äh, sõlmitud ähm, lepingud ähm, ja normaliseerida suhted kahe riigi vahel ning loodetavasti õnnestub lahendada ka ähm, kadunuks jäänud inimeste äh, probleem ning anda ka inimestele viisad selleks, et nad saaksid äh, reisida Euroopa Liitu, nii et mina toetan viisa liberaliseerimist ja see vähendaks ka survete sisserände osas nii et ma soovin, et komisjon kiirendaks oma tööd, nii et toimuks Kosovo võimuorganite ning Euroopa Parlamendi vahel dialoog selleks, et insti-, demokraatlike institutsioonide osas rakendatakse jälle Euroopa standardid. suur aitäh ja palun, härra Viotti, üks minut. suur aitäh, tahaksin tänada nii kolleeg Lunatšeki selle suure töö eest, mis ta on ära teinud ja kogu tema meeskonda. assotsieerumis, stabiliseerumisleping on muidugi mõista väga oluliseks sammuks Kosovo jaoks, seda reformide läbiviimisel, kuid samuti koostöö tugevdamisel. me teame, et Kosovo äh, kodanike jaoks on väga oluline just viisanõuetest loobumine ja just meie riikide suunal Schengeni riikidesse Kosovo on praegu ainus Lääne-Balkani riikidest, mis ei ole veel seda staatust saanud ja see on väga frustreeriv. sest et kui neil oli veel Jugoslaavia pass, siis oli olukord hoopis teistsugune. muidugi tuleb teha veel edusamme õigusriigi ja korruptsiooniga võitlemise suunas. tuleb äh, tagada kõik põhiõigused Kosovo elanikele ning Kosovo ise muidugi peab tegema kõike vajalikud reformid. Uh, thank you aitäh, härra Tokes, palun üks minut. köszönöm, elnök asszony, a fiatal koszovói állam számára rendkívül. suur aitäh, Kosovo noore riigi jaoks on tegemist assotsieerumise stabiliseerumislepingu allkirjastamise näol äh, märgiga väga kiirest arengust, aga see ei tähenda seda, et me oleksime täiel määral rahul selle endise Jugoslaavia riigi poolt tehtud edusammudega. me teame, et viis Euroopa Liidu liikmesriiki ei ole veel tunnustanud eh, Kosovo eh, iseseisvust, samuti peaks eh, Serbia normali-, Serbiaga normaliseerima suhted. ja samuti tuleks läbi viia kõik vajalikud reformid Kosovos ja tuleks selgelt välja astuda vägivalla ning korruptsiooni vastu. Serbia vähemustele peab Kosovo valitsus andma need õigused, mis neil olid enne võimul olnud Serbia eh, valitsuse ajal. me peame saama üksteisele toetuda. muidugi on nende endi valida, kas nad tahavad, eh, kas nad tahavad edasi liikuda või mitte suur aitäh ja härra Mamikins. suur aitäh. Kosovo ühepoolse iseseisvuse avaldusest peale kahe tuhande kaheksanda aasta alguses Euroopa Liit on alustanud Euroopa integratsiooniprotsessi Kosovo jaoks. sama käib mm, ka selle kohta, mis toimub Belgradi ja Pristina vaheliste suhete normaliseerimises. kui Kosovo tahab saada meie riikide pereliikmeks, Mm, siis peab ta üle võtma meie väärtused, hea valitsemistava, põhiõiguste austamise, hea valitsustava, see ei ole tingimuslik, vaid kohustuslik. teiseks, Kosovo ja Serbia peavad jõudma üksteist rahuldava kompromissini pik- ning jõudma pikaajalise rahunike koostööni. serblaste suhtumine Kosovosse on äh, põhineb praegu äh, pikal leinal äh, ja inimeste pettumisel, kes on oma ajaloolise kodukoha kaotanud ei saa Kosovole pakkuda Euroopa Liidu liikmesisuse perspektiivi, kui kõik äh, riigid Küpros, Kreeka, Rumeenia, Slovakkia, Hispaania ei äh, ole tunnustanud Kosovo äh, iseseisvust. suur aitäh, härra Peeter, üks minut. Eh, Kosovo ei morala. suur aitäh, lugupeetud president ja lugupeetud saadikud. Kosovo assotsieerumise ja stabiliseerumise lepinguga on astunud olulise sammu edasi ja mina tahaksin avaldada tunnustust proua Lunatšekile järjekordse hea raporti puhul. see võimaldab Kosovol edasi liikuda, sellepärast et nüüd ei ole enam mingit muud alternatiivi kui rahumeelne kooselu ning äh, kõikide põhiõiguste ja väärtuste tunnustamine. samuti äh, tunnustan proua Mogherini poolt tehtud. Eh, viisaküsimus tuleb ka ära lahendada veel lähitulevikus. palun, eh, härra Assis. lugupeetud eh, president Volinik, me ei saa eirata seda, et Euroopa Liidu institutsioonid peavad julgustama Serbia-Kosovo läbirääkimisi rahu suunal. ma arvan, et me peaksime ürit-, toetama ka Serbiat uue Euroopa Liitu, see näitab, eh, näitaks, et hoolimata meie probleemidest, Euroopa vaimsus on endiselt sama. Euroopa peab olema vastutustundlik ja kompromissivaimust lähtuma. Frederica Moderiki on kõrgetasemelise dialoogi raames väga palju ära teinud selleks, et normaliseerida Belgradi-Pristina suhteid ja seda, sellega tehti algust kaks tuhat eh, kaksteist, aga me näeme nüüd, et vastastikune äh, haridussüsteemi tunnustamine on juba olemas ja see on viis edasi liikuda. viiekümne protsendine töötus on, aga väga vähe on tulevikuväljavaateid. Need on põhjused, miks me tegelikult peaksime just nimelt julgust andma ning äh, tegema kõik selleks, et nad liituksid Euroopa Liiduga, see näitaks, et äh, ka neile, ka meile, et nad peavad kinni Euroopa väärtustest sellega on nüüd kõnelejate voor läbi, vaba mikrofon, äh, nimekiri on pikk, aga jääme siis viieminutilise vaba mikrofoni aja juurde, esimene äh, kõneleja proua Suitsa. suur aitäh, tahaksin kasutada võimalust ja tänada proua Lunatšeki väga kõrgetasemelise raporti eest ja samuti proua Mogherinit ja Rahani, kes on otsustavalt kaasa aidanud mitte ainult selle raporti koostamisele, vaid ka sellele, et me suudaksime edasi liikuda. edasiliikumine on olnud tuntav, sellepärast et äh, see on kaasa aidanud Balkani riikide stabiliseerimise üldiselt. muidugi kõige olulisemaks näitajaks siin on suhete paranemine Serbiaga ning olulisi edusamme suhete äh, rahustamises on toimunud, olgugi et äh, siin on ka veel palju vaja ära teha. Äh, stabiliseerumise assotsiatsiooni leping on muidugi üks olulisi samme, mis, kuid samuti on väga oluline jätkata koostööd kahju, et Kosovol ei ole õnnestunud UNESCO-ga liikuda ja on kahetsusväärne, et seda olukorda kasutatakse ära ning takistatakse UNESCO-ga liitumist. ma leian, et viis liikmesriiki, kes ei ole veel tunnustanud Kosovot, peaksid tõsiselt järgi mõtlema ja kaaluma Kosovo tunnustamist. aitäh, härra Marias! suur aitäh, lugupeetud äh, president! Kosovo on äh, sõjajõudude poolt loodud riik, kes kuulutas enese iseseisvaks, aga see on vastuolus Julgeolekunõukogu äh, äh, resolutsiooniga kaksteist nelikümmend kolm ning samuti Euroopa Nõukogu poolt öelduga muuhulgas on äh, süüdistatud ka presidenti äh, kur-, inimsusevastases kuritegudes ja organitega kaubitsemises. samuti tahaks välja tuua, et Kosovo asub kümne riigi hulgas, kus on kõik, kust on kõige rohkem noori Daeshiga liikunud, nii et need kõik elemendid näitavad, et Euroopale lähenemine ei ole kaalutav ja muuhulgas tooksin välja, et isegi kõik Euroopa liikmesriigid ei ole seda riiki veel tunnustanud. suur aitäh! me ei saa ilma Lääne-Balkani riikideta ette kujutada Euroopa Liitu kui integreeritud ala. Kosovo peaks sellesse protsessi kuuluma aga palju tööd on veel teha. ja selleks ka, et ka kõik liikmesriigid saaksid tunnustada Kosovot. Kosovo lahkulöök Serbiast ei olnud äh, loomulik areng, vastupidiselt regionaalne autonoomia vähendab pingeid etniliste vähemuste vahel ning äh, aitab kaasa rahule. Kosovo on halb näide sellest, kui kehvasti võib minna, kui ei pöörata vähemustele tähelepanu. see on ohtlik näide lahkulöömisest. suur aitäh! minul on üks palve. eelmine juhataja lubas mulle sinise kaardi küsimuse esitada ja ma tahaks teada, kas härra Selimovitš ei saaks võtta minu asemel sõna, ma paluksin, et antaks äh, sõna minu fraktsioonist härra Selimovitšile minu enda asemel. härra Selimovitš. härra ehm, Selimovitš. Tack så hemskt mycket ordförande, tack så mycket till min kollega. Eh, Kosovos närmande till EU. suur aitäh kuna tegemist on Euroopa Liidule lähenemisega ja palju ebakindlust riigi tuleviku osas, me peame lootma, et asjad liiguvad kiiresti edasi ja tehakse vajalikud reformid. Serbia vähemuse küsimus vajab samuti lahendamist ja seda peatselt. Kosovo tunnustamine, suhete normaliseerimine on eeltingimuseks ka Serbia lähenemisele Euroopa Liidule ning Serbia vähemuste küsimus äh, ning kokkulepe Serbiaga on Kosovole jälle eeltingimuseks. Euroopa Liit peab siin abistama. see tähendab seda, et oleks vaja legitiimselt valitud valitsust. ja, ja komisjon peab ka omalt poolt selge märgu and-, andma, et selline, need nõudmised on tudi sam bi se zahvalil gospe lunacek za. suur aitäh selle eest ka minule sõna andsite. mina tahaksin tänada proua lunaceki tõesti suurepärase raporti eest. kosovo on eh, üks nooremaid demokraatiaid ja riike, kus on ka üks noorimaid eh, elanikkondi. meie peame muutma selle riigi jaoks võimalikuks muutuda normaalseks demokraatlikuks riigiks mis areneks äh, demokraatlikult. seda selleks, et vältida massilist äh, rännet ning äh, samuti selleks, et pakkuda sellele riigile tulevikuväljavaateid. vaja on struktuurireforme, vaja on kuritegevuse küsimus lahendada, samuti riigi rahastamise küsimus ja kontrolli küsimus riigieelarvele, samuti heanaaberlikud suhted Serbiaga on vajalikud. oluline on, et Kosovo lubataks olla sõltumatu ja et tal lubataks ka liituda oluliste rahvusvaheliste organisatsioonidega. suur aitäh! ma olen küsinud erinevaid küsimusi Kosovolt, äh, äh, vabandust, komisjonilt selle kohta, äh, mis puudutab tunnustamist ja ma olen saanud vastuseks väga hüpokriit-, silmakirjalikke vastuseid. sellepärast me näeme, et me rikume omaenda reegleid. Euroopa Liit omab selle territooriumiga pikki äh, ja põhjalikke suhteid ning äh, tunnustab seda lausa peaaegu et kandidaatriigina. Serbia ja Kosovo probleemid ei ole lahendatud. tuleks, me näeme, et olukord selles piirkonnas üha enam, äh, muutub üha enam ebastabiilsemaks ja Euroopa Liit ei ole suutnud äh, olukorda parandada. härra Boltšak. Uh, teda siin ei viibi, härra Obermeier ja teie olete viimane kõneleja. ma tänan. ma arvan, et me peame fakte nimetama. kakssada äh, džihadisti Kosovos, kus on üks miljon elanikke ja kõige suurem elanike tihedus on seal, eh, ületab isegi Liibüa osa ja Kosovo on täna ka väga kaugel eh, ilmalikkusest, laitsismist. ja see, et islamiriik saaks Euroopa Liiduga liituda Äh, ja ei kultuurilisi ega majanduslikke põhjuseid ei ole, et see riik saaks assotsieeruda. kas Euroopa kodanikud tahavad seda, nad ei taha mingisugust Euroopa Liidu laienemist, seda enam ei taha nad islamiste näha Euroopa Liidu pinnal. nii et see on järgmine viitsütikuga pomm Euroopa jaoks. sellega on meil lõppenud vaba mikrofoni voor ja ma annan sõna volinik Haanile järelduste tegemiseks komisjoni nimel. ma tänan. jah, enamus siin saalis leiab, et meil on vaja, et Lääne-Balkan integreeruks Euroopa Liiduga, lepitus, rahu, majanduse areng nõuavad seda ja e, kogu see ebakindlus ja ärritatus ei lahenda sealseid probleeme. kui seal on Euroopa Liidul väljavaade, siis on see hea. jah, ei tohi Lääne-Balkanil lasta tekkida mingil mustal augul kus Euroopa reeglid ei kehtiks ja õigusriiki ei ole. sellel oleksid palju rängemad tagajärjed. nii et me peame töötama nende riikide arengu kallal, jah, kõik ei lähe nii, nagu me tahtnuks, aga see on vajalik protsess, mis on käivitunud ja öö, äh, läbirääkimised viivad meid edasi ja need riigid majanduslikult, sotsiaalselt, õiguslikult tuleb lähendada Euroopa Liidule ja äh, stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogu äh, Kosovos on praegu parim viis, kuidas äh, seda teed käia. väga tähtis jah, on rakendamine ja siin ma pöörduksin kõigi Kosovo poliitiliste jõudude poole, palun pühendage ennast sellele ülesandele. jah, me mõistame, et toimuvad poliitilised kokkupõrked, me oleme harjunud siin sellega ka meie kojas, jah, aga on ühtsed rahvuslikud eesmärgid ja väljavaade Euroopa Liidu liikmeks saada ja see peaks ühendama poliitikuid Kosovos, nii et ma pöördun kõigi poole. Eh, palun istuge maha ühe laua taga ja diskussioonides, aruteludes eh, jah, eh, leitakse lahendused, et selle riigi huvides edasi liikuda. jah komisjon jätkuvalt tegeleb äh, kõige sellega omaenda võimaluste piires ja äh, viisarežiimi äh, kaotamine, sellest juba räägiti siin, õigusriigi tugevdamine, äriõhkkonna parandamine, Kosovo saab ühe, enam kui ühe kolmandiku oma sissetulekust tollimaksudest jah, kui Euroopa see hakatakse kuulduma ei ole, kuuluma ei ole see enam võimalik. nii et peame mõtlema ka selle peale, et väga suur on tööpuudus selles piirkonnas ja vajavad hädavajalikke meetmeid ning on vaja edasi liikuda ja tähtis on, et vabadus, stabiilsus, väljavaated oleksid selles piirkonnas, et inimesed jääksid sellesse piirkonna ega tahaks sealt välja rännata mujale Euroopasse. Now... ma tänan ja nüüd minister Kunders, palun teiepoolsed kokkuvõtted, nõukogu kokkuvõtted. ma tänan lugupeetud saadikud, president, mu daamid ja härrad. kõigepealt ma tahan südamest tänada raportööri Ulrike Lunatšeki selle väga tähtsa töö eest, mis raportöör on ära teinud Kosovo piirkonna jaoks, väga tähtsa piirkonna jaoks. Kosovol on väga pikk ajalugu, kus on väga palju vägivalda esinenud. jah, siin ka viidati sellele ja see kõik on õige pärast aastat tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa on toimunud tohutult suur edasiliikumine ja seda tuleb tugevdada. jah, vahepeal on toimunud ka tagasiminekut, aga Euroopa Liit jätkuvalt abistab Kosovot äh, sellega ka, et ta on kogu aeg kohapeal juures ja räägime Kosovoga, tema liidritega, institutsioonidega ja kodanikuühiskonnaga. reformid on peatähtsad ja selleks on vaja, et poliitikud tõesti täidaks oma vastutust Kosovo elanike nimel ja reformid on vajalikud mitte Euroopa Liidu pärast, vaid Kosovo enda pärast. jah, poliitiline kriis, me jälgime seda väga murelikult, me ütlesime, et vägivald poliitilistel eesmärkidel ei ole aktsepteeritav ja pöördusime kõigi poolte poole, et on vaja pidada poliitilist dialoogi proua raportöör, te rääkisite ka Kosovo konstitutsioonikohtust, nagu te teate, nad ütlesid, et Serbia mm, vähemuse kohalike omavalitsuste eh, liit luuakse vastavalt konstitutsioonile ja nüüd põhikirja koostatakse eh, sellele liidule või ühendusele eh, pidades dialoogi. Te rääkisite ka Kosovo rahva soovist eh, Euroopa Liitu pääseda, jah, samas kuulsin ka teisest nurgast eh, eh, ka islami vastast kõnepruuki, aga seal ei ole mingit pistmist sellega, mida me täna siin arutame. ja kuna ma esindan nõukogu, ma kutsuks teid üles ikkagi rääkima asjast ja mitte muust ja religioossest diskrimineerimisest. viisarežiimi kaotamine, jah, on protsess, mis tugineb tingimustele, me loodame, et see saab olema võimalik, aga nagu proua Lunatšek ütles, on toimunud edasiliikumine küll, aga mitte piisav, nii et tuleb tööd jätkata. ja see muidugi avab väljavaated noortele Kosovost, viisavabadus annab neile võimaluse ringi reisida, aga samas on vaja võidelda rohkem korruptsiooni organiseeritud kuritegevuse vastu, tugevdada justiitssüsteemi ja ka erikodasid nii et tingimused tuleb täita. me toetame jätkuvalt Kosovo reformipüüdlusi, finantsabi anname ja oma eh, teadmisi jagame nendega EULEX-i kaudu ja eh, meie peame oma kohustustest kinni me loodame, kui Kosovo tingimused täidab ja me loodame, et Kosovo elanikud peatselt saavad ka vabalt ringi reisida Euroopa Liidus. ja e, nüüd, kus teie olete heaks kiitnud stabiliseerimisassotsiatsiooni lepingu, kaheteistkümnendal veebruaril nõukogu plaanib oma e, heakskiidu anda ja siis et järgmise kuu esimesel kuupäeval jõustub see leping, kui kõik menetlussammud on läbi tehtud ja võib-olla siis juba esimesel aprillil või esimesel mail see jõustub, see stabiliseerimise assotsiatsiooni leping täielikult. ma tänan, sellega on meie tänane arutelu lõppenud, ma sain ühe resolutsiooni